järgmine osaistung algab homme ning päevakord on juba avaldatud ning te leiate selle Euroopa Parlamendi koduleheküljelt. suur tänu, et te täna osalesite meie aruteludes, soovin tänada ka